Welcome to Mr President of European Commission. Äh, tere tulemast Euroopa Komisjoni presidendile, äh, Jose Manuel Barroso. kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt nimelt äh, komisjoni ja nõukogu avaldused seoses Eurotsooni riigi- ja valitsusjuhtide ülemkogu ettevalmistamisega ja nõukogu nimel saab sõna härra minister Lopez Garrido. suur tänu teile, härra president. tõepoolest, eh, seitsmendal selle kuu päeval toimub riigi, eh, Eurotsooni riigi valitsusjuhtide kohtumine ning eh, täna toimub siis Euroopa Parlamendis äh, arutelu, mis seda tähtsat kohtumist äh, analüüsib. selle eesmärgiks on äh, siis muuta ametlikuks Kreeka laenupakett, et leevendada rasket finantsolukorda Kreekas. Kreeka kuulub teatavasti Eurotsooni. samuti tuleb mõelda selle peale, milliseid õppetunde oleme saanud praegusest kriisist ja praegustest kokkulepetest ja see puudutab nii Eurotsooni kui kogu Euroopa Liitu. liik-, valitsus ja riigijuhid annavad omapoolse kinnituse finantsabi osutamisele Kreekale, nagu seda Euroopa Liit on otsustanud teha. see tähendab seda, et see lubadus tuleb ametlikuks muuta. tegu on poliitilise lubadusega, äh, nagu seda nägi ette juba üheteistkümnendal veebruaril toimunud äh, äh, riigi ja valitsusjuhtide kohtumisel et Kreeka ülirasket olukorda leevendada. meie e, eesmärgiks e, on siis näidata, et Eurotsooni viisteist liikmesriiki on valmis omapoolset abi osutama ja seda pärast seda, kui Kreeka valitsus on vastu võtnud karmi Eh, majandus- ja rahandus kokkuhoiuprogrammi ja see on siis tingimus selleks, et Kreeka saaks meiepoolset abi, mille eesmärgiks on tasakaalustada nende finantsolukorda ja eh, kaugemale vaadates ka kogu Eurotsooni finantsstabiilsust. ja seda lubati teha siis mitte ainult Kreeka puhul, üheteistkümnendal veebruaril otsustati seda teha äh, Eh, riigi ja valitsusjuhtide poolt ülemkogul eh, kõikide abi vajavate Euroopa Liidu liikmesriikidega. tegu on poliitiliselt väga olulise ajaloolise otsusega, sest eh, tegu on vajaliku otsusega selleks, et Eurotsoon mõjuks usutavana. see on selleks, et me ka ülejäänud maailmas mõjuks usutavana. see on oluline finantskonsolideerimis Äh, põhjustel. see on see, mida nõuavad meilt Euroopa lepingud ning äh, see on oluline ka selleks, et äh, garanteerida jätkusuutlik majanduskasv Euroopa Liidus. ja täna ütles Olli Rehn, kes on ka siinkohal, õigemini ta äh, avaldas kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, majanduse, eh, majandusprognoosid ning eh, selles nähakse ette, et Euroopa hakkab järk-järgult majanduskriisist välguma, väljuma. ning väidetavalt siis majandus taastumine Euroopas juba toimub pärast seda, kui Euroopa tegi läbi oma ajaloo kõige suurima majandus- kriisi, nüüd on ette näha, et eh, sel aastal peaks Euroopa majandus kasvama ühe protsendi ja järgmisel aastal üks koma seitsekümmend viis protsenti. sellega seoses majanduse langus eh, lõpppeatus Euroopas eh, möödunud aasta kolmandas kvartalis ning algas majanduse taaskäivitsus, käivitusprotsess, millele aitas kaasa Euroopa majanduskäivitusprogramm ning samuti ka Euroopa liikmesriikide toetus kes äh, äh, toetasid äh, rahaliselt väga olulisel määral majandus erinevates liikmesriikides ja seda siis oma eelarvetest, Euroopa Liidu eelarvest ja <clears throat> see on ka üks põhjus, miks pärast seda, nagu ma ütlesin, ajaloo raskeimat majanduskriisi võib praegusel hetkel juba täheldada Euroopa majanduse taastumist see on siis Euroopa Komisjoni poolne majandusprognoos ja võib öelda, et Kreeka kohta langetatud otsus aitab kindlasti otsustaval määral eh, seda eh, majandustaastumist muuta efektiivseks ja eh, jätkuvaks ja seda kogu Euroopa Liidus. meie soovime meie arvame, et Euroopa Liit on hästi reageerinud praegusele olukorrale ning teinud kõik, mis oli tema võimuses, selleks, et olukorrale lahendusi leida ning eriti puudutab see Kreeka ras-, ülirasket majandusolukorda. Euroopa reaktsioon nende kuude jooksul on olnud siis järk, järguline liikumine üldse majandusjuhtimise suunas. selles osas on antud, astutud selgeid samme, mis võisid tunduda teatud ajahetkel liialt aeglased, kuid äh, samas on need sammud olnud äh, kindlad ja otsustavad ning äh, see lõppsammas astutakse siis reedel toimuval valitsus riigijuhtide kohtumisel. meie leiame, et Euroopa Liidu majandusjuhtimine peab saama kolm olulist alust, millest esimene oleks vastutustunne oma endale võetud kohustuste osas, nagu seda ette näevad Euroopa aluslepingud. teiseks, solidaarsus. E, solidaarsus on Euroopa hinge lahutamatu osa ning kolmandaks, koordineerimine e, koordineerimine eh, finantskonsolideerimisküsimuses, samuti Euroopa tegevuse välis, väljaspool ning samuti ka koordineerimine kriisist väljumiseks. ning selles osas eh, on kindlasti suureks abiks Olli Rehni poolt koostatud dokument, mis esitatakse komisjoni poolt ametlikult kaheteistkümnendal mail. ning lõpetuseks ma sooviksin öelda, et ühtne majandusjuhtimine Euroopa Liidus nagu see juba on eh, toimunud viimaste kuude aasta, aasta jooksul, nõuab eh, konkreetseid samme, nõuab eh, kontrolli ja järelevalvet ja sellest kindlasti räägib ka Euroopa Komisjoni poolt koostatav dokument, meil on vaja kvaliteetset riigieelarvet, meil on vaja finantssüsteemi tähelepanelikku jälgimist ja seda Euroopa kogu Euroopas. ma kutsun üles, et Euroopa Parlament võtaks võimalikult kiiresti vastu finantsjärelevalve puudutava äh, äh, dokumendi, mida varsti vastutavas komisjonis arutata, arutatakse ja varsti ka täiskogul. samuti on meil vaja vahendeid selleks, et ennetada võimalikke kriise ja samuti oleks meil vaja omandada endale oskus ühtselt esineda väljaspool Euroopa Liitu, eriti puudutab see ka G kahtekümmend. tegu on liikumisega Euroopa ühtse majandusjuhtimise suunas ja laenu andmine on vaid osa sellest. ma arvan, et Euroopa Liit liigub õiges suunas ja kindlasti aitavad sellele kaasa ka riigi ja valitsusjuhid, kes kindlasti äh, võtavad finantsabipaketi Kreekale vastu, mis, nagu ma ütlesin, nagu öeldi üheteistkümnendal veebruaril, mis on samm Euroopa ja Eurotsooni stabiilsuse suunas, aitäh! suur tänu, härra minister, ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna komisjoni president härra Barroso härra president, minister, austatud saadikud, mul paluti enne reedest Eurotsooni valitsus- ja riigijuhtide kohtumist äh, teha siin avaldus, kuid enne asja juurde minemist paluksin ma võimalust äh, avaldada kaastunnet täna äh, Ateena tänavatel hukkunute perekondadele. demokraatlikud arengud ei ja nende toetamine ei peaks äh, toetama vägivalda. Äh, tuleme nüüd äh, Kreeka säästupaketi ja abipaketi juurde, mille osas siis eelmisel pühapäeval kokku lepiti. mis puudutab Kreekat, siis mitmeaastane säästukava on vastu võetud Kreeka ametkondade poolt, seda tehti koostöös Euroopa Komisjoni, Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondiga. Kreeka pakett on tugev ja usaldusväärne, mis suunab Kreeka majanduse jätkusuutlikule arengule ning taastab usaldusväärsuse ja väga oluline on äh, peaminister Papandreou valitsuse ähm, julgust toetada. Kreeka peab tegema väga suuri kärpeid, kuid me teame, et alternatiive sellistele jõupingutustele ei ole. Euroopa Komisjon ja Keskpank on välja kujundanud äh, ja aktiveerinud Euroopa abipaketi, tegemist on seninägematu solidaarsussammuga, mida me ei ole tõesti näinud mitte kusagil mujal maailmas. see pakett on väga oluline Kreeka majanduse äh, rööbastele saamiseks ning Eurotsooni toestamiseks ja lubage mul rõhutada, et komisjon on omalt poolt kindlustanud selle, et see mehhanism kuigi see baseerub bilateraalsetel laenudel, on siiski Euroopa süsteem, Euroopa Komisjon mängis olulist rolli selle kavandamisel, nii nagu ka selle rakendamisel ja järelevalvel. komisjon kavatseb jätkuvalt järgida seda, et äh, Kreeka valitsuse sammud oleks paketi tingimustega vastavuses ning äh, haldame ka bilateraalseid laenu nädala lõpuks kriitiline mass liikmesriike Eurotsoonist on juba äh, kiitnud heaks selle laenu andmise Kreekale. ma olen täiesti veendunud, et selline ennenägematu finantstoetus, mille summaks on sada kümme miljardit eurot ja säästuplaan on adekvaatne vastus Kreeka kriisile, ei ole mitte mingisugust kõhklustki, et selle mehhanismi rakendavad nii Kreeka kui ka Eurotsooni liikmesriigid teised, keda see küsimus puudutab, on samuti selle avaldusega nõus. praegused äh, varasemad ja tulevased G kahekümne finantsministrite nõukogu esimehed on olnud sellega kõik nõus. kahjuks mitte kõik turul tegutsejad ei ole veel veendunud. me peame ütlema selgelt, need, kes kõhklevad, neil ei ole õigus, tulen selle asja juurde tagasi hetke pärast austatud saadikud, eh, Eurotsooni valitsusjuhtide kohtumisel reedel vaatame kaugemale tänasest tehingust eh, ja mõtleme sellele, millise õppetunni me oleme saanud. debatt on muidugi alguseks ainult, eh, sest neid otsuseid tuleb edasi arutada tulevikus ning lõpuks peavad kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, nii Eurotsooni kui ka kõik teised Euroopa Liidu liikmesriigid olema otsustega nõus ja ma ütlen selgelt välja, et kahekümne seitsme liikmesriigiga asjade läbiarutamine on üks meie kõige tugevamaid külgi. me peame oma tegevust küll kiirendama, kuid see ühtne kahekümne seitsmes liikmesriigi tegutsemine on äh, maailmas ennekuulmatu ja annab meile konkurentsieelise maailmas. minu meelest on meil kaks peamist hooba, millele me peame keskenduma. kõigepealt äh, Äh, majandusjuhtimise ja kasvupakti keskendumine ning äh, reformid. komisjon on majandusjuhtimise küsimustega tegelenud äh, sügavuti ja järgmisel kolmapäeval tuleme oma ettepanekuga välja. siin on kolm peamist alusplokki, kõigepealt vastutustundlikkus, me peame toetama stabiilsuse kasvupakti ning seda, et liikmesriigid reegleid täidaksid nii ennetavate kui ka korrigeerivate meetmete kasutamine, mida pakt ette näeb, on ilmselge. Need, kes varem seadsid küsimuse alla pakti nõuded ja kutsusid üles neid nõrgendama, on nüüd oma meelt muutnud ja nõuavad isegi senisest tugevamaid reegleid ja nende jõustamist. teiseks, me oleme kõik ühes paadis kriis on selgelt näidanud, et me peame ebatasasused liikmesriikide vahel ära siluma, eriti Eurotsoonis. see hõlmab äh, ka erinevusi nende konkurentsivõimes ja toob endaga kaasa muidugi teistsuguseid ebatasasusi. see muidugi ei tähenda seda, et mõned peaksid äh, teistest äh, konkurentsivõimetumaks muutuma, selleks et teiste konkurentsivõime oleks keskmisele lähemal sugugi mitte, me peame oma ühtset konkurentsivõimet suurendama tasakaalustatud ja vastanduslikkuse põhimõtte alusel. on ka teisi põhjuseid ebatasasustele. selleks, et äh, saavutada edasiminekut, tuleb järelevalvet suurendada ning äh, majandus, majanduspoliitika koordineerimine peab olema senisest tugevam. mul on hea meel näha, et liikmesriigid on äh, täna senisest avatumad selliste mõtete suhtes. ja ühtekuuluvus, me peame küsima, endalt, kas meie eelarvereeglite äh, pakett on täiuslik. me peame mõtlema ka sellistele olukordadele, mis tasakaalu kõikuma loovad, me peame oma süsteemi ära kindlustama. ettevaatlikkus äh, teenib ennast ära ja ma olen poliitilises mõttes nõus äh, sellega, et äh, poliitilise integratsiooni mõttes jällegi on käes Euroopas üks selline hetk, kus on selgelt näha, et kui Euroopa ei laiene äh, sügavuti, variseb meie projekt kokku, tegemist on Euroopas väga olulise ajahetkega. meie solidaarsus on iga päev proovile pandud ja ma loodan, et liikmesriigid suudavad öö, äh, olla oma ülesande kõrgusel. mitte ainult teistele näitmiseks, näitamiseks, vaid öö, äh, oma ühtse Euroopa projekti edasiarendamiseks. Need reformid on sisse toodud äh, juba seninägematute jõupingutuste taustal. on täiesti selge, et võlamäär tuleb korrigeerida liikmesriikides ja seda väga kiiresti ja tõhusalt, kiiremini kui enne kriisi, kuid samas ei saa sugugi eirata seda, et kahe tuhande üheksanda aasta eelarvete kokkuvarisemine tegelikult oli seotud otseselt automaatsete stabiliseerijate äh, töö tulemus, äh, mis ei suutnud kohaneda majanduskriisiga, mille algus ei olnud sugugi Euroopa Liidus. eurotsooni kriis äh, tegelikult on otsene tulem üle maailma võetud poliitikatele ja ilmselt olukord korrigeerib ennast tulevikus. kõik Eurotsooni liikmed on asunud reformide teele, näiteks pensionireform. kuid ka finantsturgudel osalejad peavad valitsustega kaasa tulema ja sellega on väga oluline jätkuvalt arendada edasi jätkusuutlikud ja eluvõimelist finantsturgu finantsturul osalejad on turgudel emotsioonide loojad ja turgudel ju ometigi psühholoogia mängib ka rolli. finantskriisi taga on olnud lühinägelikkus ning täielik vastutustundetus see on probleem, mis tuleb kohe lahendada. meil on vaja tugevaid Euroopa finantsturge selleks, et meil oleks investeeringuid, mida on vaja tulevikureformideks ja seda vastavalt Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiale. meil on vaja positiivset reageeringut kõikidelt turul osalejatelt, väga palju oleme juba ära teinud finantsturgude reformide osas ja ma loodan teie kojal, et te ütlete selle selgelt välja kõigile, et Euroopa institutsioonid tegutsevad ja tegutsevad üheskoos, parlament, nõukogu ja komisjon me oleme prioriteetide sekka tõusnud ka vastutustundliku riski haldamise tuletisinstrumentide turud finantsjärelevalve ja et pankadel oleks piisavalt kapitali oma riskide katteks kogu see töö peab kiirenema järgnevatel nädalatel tuleb juba reformid mis on alustanud lõpule viia nagu ma kaks nädalat tagasi koja ees ütlesin loodetavasti on tulemas murrang erakapitali ja riskikapitali ettepanekute osas loodan teie toetusele ka Euroopa uue tõhusa järelevalvesüsteemi osas süsteemse riski nõukogu ja teised ametkonnad peaksid tööd alustama kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kuid tegemist ei peaks olema hambutute tiigritega, nendel peavad olema ka Äh, vahendid oma töö tegemiseks, see hõlmab endast äh, siduvat otsuselangetusprotsessi selleks, et äh, häda, hädaolukorra reeglid sisse tuua, selleks, et välja kujuneksid Euroopa reeglid, ma rõhutan, Euroopa reeglid, ja et oleks võimalus liikmesriikide järelevalvajate kolleegiumis lahendada erinevused. muidugi see on ambitsioonikas projekt, kuid see tuleb ellu viia reforme on näha tei-, teisigi selleks, et toetada näiteks turul piirata turgude kuritarvitamist, pankade kapitali suurendamist ning äh, ka mõjutusfaktori äh, olulise vähendamine. riigivõlakirjade turul toimuv on muidugi tõstatanud uusi probleeme. komisjon tegeleb praegu tuletisinstrumentide turuga selleks, et suurendada läbipaistvust ja ohutust selles küsimuses. me oleme ette näinud standardiseerimise tuletisinstrumentide lepingute osas, äh, seotes need äh, siis keskkasutuse kliiringu protsessidega, mille osas tagutakse ka järelevalve. me eeldame, et äh, ka riigi tuletisinstrumentide turul tuleb teha parandusi ning reitinguagentuuride rolli osas tuleb ka selgitusi teha, sellepärast et need agentuurid mängivad väga olulist rolli turgudel, kuid äh, tundub, et need agentuurid äh, tegelikult sõltuvad öö, äh, oma otsustes öö, põhinevad pigem turgudel valitseval atmosfääril, mitte tegelikel andmetel ja kuivõrd reitinguagentuuridel on nii suur roll turgudel, on oluline see, et nende hinnangud oleksid ka tõsiseltvõetavad ja kõikehõlmavad ja sellepärast kaks tuhat kaheksa tõigi komisjon ette uue seadus, välja uue seadusandluse reitinguagentuuride osas, mis peaks jõustuma siis juba paari järgmise kuu jooksul. sellega tahetakse tagada see, et äh, reitinguagentuuride töö oleks läbipaistvam, et nad oma metodoloogia avalikustaksid ning et ei oleks mingisugust äh, konf-, äh, huvide konflikti seal reitinguagentuurile tuleb anda ka Euroopa ülene mõõde ning Euroopas äh, peaks välja kujundama väärtpaberite turu järelevalveameti, see on ka meie ettepanek siis. oleme mõelnud sellele, kas on vaja lisameetmeid tagamaks äh, riigivõla reitingu andmisel äh, uus lahendus me anname komisjoni poolt kõik tagamaks selle, et fins-, finantsturud ei kujuneks spekulantide mängumaaks. Eh, selleks, et majandused oleksid edukad, eh, on meil vaja vabasid turge, kuid vabad turud peavad olema ka reguleeritud eh, ja seal peavad kehtima nõuded ja need nõuded peavad olema kindlad ja me ei tohiks turgusid seada ohtu. turgude aluseks peaks olema usaldusväärne analüüs ja need, kes neid analüüse teevad, peavad mõistma, et nad annavad teenust te, ja turud ei peaks olema majandusest eraldatud. finantsturul osalejad tegutsevad täna peaasjalikult just sellepärast, et regulatiivametid ja demokraatlikud organisatsioonid, tegelikult ju maksumaksjad stabiliseerisid finantsturud, me reageerisime kiiresti, kavatseme seda teha ka tulevikus ja sellepärast on Eurogrupi valitsusjuhtide kohtumise sõnum kindlasti väga selge. teeme kõikidel riinetel just täpselt seda, mida on vaja teha. suur tänu. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. aitäh komisjoni presidendile. selle panuse eest meie arutellu nüüd samuti liitume nende, selle kaasole, kaastunde avaldusega hukkunutele ja nende perede, hukkunute peredele Kreekas. Need sündmused Kreekas, mida mainisite, loodame, et see ummikseis ähm, Kreekas äh, laheneb ja see on meie kõikide huvides siin Euroopa Parlamendis nüüd aga fraktsioonide nimel annaksin sõi-, sõna kõigepealt Rahvaparteile. härra Tool, palun. härra president, kallid kolleegid, Euroopas on praegu väga raske aeg, sügav kriis Kreekas, selle tagajärjed kodanikele ja te seda ka ise mainisite, isegi traagilised, dramaatilised tagajärjed kodanikele defitsiit, mis kasvab enamikus liikmesriikides ja Euroopa tasandi vastus, mis ei ole alati meie ootuste tasandil. täna on kätte jõudnud hetk, et eurooplased õpiksid nendest kogemustest ning äh, tekiks äh, Euroopa tasandi äh, juhtimine. Euroopa ei saa üksi tegutseda, ilma et konsulteeritaks partneritega, Euroopas ei ole võimalik ühelgi riigil üksi tegutada, tegutseda. ja kindlasti peab välja tooma selgelt nii eelarvelised prioriteedid kui ka sotsiaalsed prioriteedid selleks, et meie äh, erakonnad, meie ministrid ei ignoreeriks äh, süstemaatiliselt seda, mida otsustatakse Euroopas, kuigi nad ise on nende otsuste langetamisel osalenud. veel mõnda aega tagasi polnud võimalik äh, rääkida siin äh, solidaarsusest, kuid siis, kui asjad viltu lähevad, siis ei olnud sellest solidaarsust enam midagi juttu Euroopa peab nüüd oma partneritelt märkimisväärset abi paluma. ja hämmastav on see, et küsimused on üleval olnud juba pikka aega, räägitakse solidaarsusest rahvaste vahel eh, ja inimesed, kes töötavad kolmkümmend viis eh, tundi nädalas, kes lähevad pensionile kuuekümne aastaselt, eh, samas kui teistes riikides on need näitajad palju kõrgemad ja me peame esitama õigeid küsimusi ja leidma nendele küsimustele ka õiged vastused, need vastused äh, ei ole tavaliselt äh, siseriiklikul tasandil võetavad vastused, äh, leitavad vastused, vaid äh, üle-euroopalised vastused. me räägime siin äh, tervest mõistusest ning vastutustundest ja me peame need vastused leidma ilma kõhklusteta. kui äh, ja ma arvan, et me peame tegutsema kõik kiiremini sest muidu hakkavad äh, valijad meid äh, õigustatult äh, süüdistama, et me ei täida oma ülesannet, et me ei räägi tõtt ja et me paneme nende õlule veelgi raskemad tagajärjed, kui need, mis oleksid õigustatud ja meil on vaja sotsiaalset ning äh, eelarvepoliitikas vastutustundlikku Euroopat ja see äh, nõuab ka konkreetseid meetmeid meie valitsustelt, äh, nii vasak- kui parempoolsetelt valitsustelt. ja seda kõike peaks kuulma võtma ka nõukogu, kas meil on võimalik üldsegi oma sõnumit valitsustele edastada ja ma edastaksin selle küsimuse ka Kiefer, Kiefer Hofstadile kas äh, komisjon võtab seda kõike arvesse, ma loodan, et nad seda teevad ja ma soovitan teil soojalt, härra Jose äh, Manuel Barroso, seda kõike arvesse võtta ja kaaluda seda, kas need otsused, mis vastu võetakse, neid tõepoolest äh, ka täidetakse liikmesriikides, näiteks teenuste direktiiv, selle puhul ei ole see nii ja daamid ja härrad, ma ei ole sugugi utopist,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 naiivne, kuid me oleme jõudnud siiski tõehetkeni Euroopa Liidus ja me peame sellele hetkele vastu seisma julguse ning vastutustundega, nii nagu asutavad, Euroopa Liidu asutajad seda tegid kuuskümmend aastat tagasi. Need Euroopa Liidu asutajad, kes ei kõhelnud võtmast vastu visiooniga ning julgeid otsuseid, nad ei jäänud ootama, nad viisid reformid läbi kohe selleks, et vastata olulistele küsimustele see kriis, mida me praegu, milles me praegu end leiame, see võib olla meile ka kasuks, kuid selle tagajärjed võivad olla ka väga tõsised, kui me väldime reformide läbiviimist. reformid on hädavajalikud majanduses, juhtimises, eelarvepoliitikas ja me ei tohiks luua siin kunstlikke kuristikke liikmesriikide ja teiste vahele äh, Ehm, solidaarsus äh, peaks olema põhimõtteks kõigi kahekümne äh, seitsme liikmesriigi vahelistes suhetes, me peaksime vaatama Euroopale näkku, mis juhtuks siis, kui homme Prantsusmaal ning teistel äh, liikmesriikidel on samasugused raskused kui täna Kreekal, mida me siis teeksime, mida me saame teha oma kodanike heaks? suur tänu tähelepanu eest, meil kõigil on see ühine vastutus ja aega on meil vähem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 nii et palun kannatust, te saate sõna. sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Nadia Kutšet, palun teile sõna. suur tänu teile. kõigepealt lubage sotsialistide nimel väljendada oma solidaarsust Kreeka rahvaga, avaldada kaastunnet tänaste hukkunute perekondadele. tahaksin paluda, et, et et olukord rahuneks, me oleme teiega ning me toetame teid teie raskes olukorras. tahaksin pöörduda Georgios Papadreu peaministri poole ning toetada ta tema julguse ja vapruse eest ning selle pühendumuse eest, mida ta näitab üles, et olukorda lahendada. loodetavasti järgmistel kuudel ja aastatel toetab Euroopa Liit võimalikult äh, reformide läbiviimist Kreekast. me ei saa jääda lihtsalt kontrollijateks. Euroopa Liit peab osalema reformide läbiviimisel. muutuste protsess peab olema, see edu peab olema ühine ja Euroopa on ju ühtne, meil on ühtne saatus, peame tegema kõik selleks, et Euroopa poliitilised vahendid, meie eelarvevahendid eh, võimaldaks anda äh, imelikult suurt äh, abi selles praeguses keerulises olukorras. lisaks sellele võib öelda, et viimased nädalad on meile väga palju õpetanud. me peame äh, neid õppetunde arvesse võtma, me peame üles ehitama Euroopa Liidu, mis ei ole mitte ainult rahandusliit, vaid tõeline majandusliit. nagu äh, see, see, mis Jacques Delorial oli võimatu, on vältimatu. peame äh, olukorra nõudmistele suutnud vastu astuda, peame õppima koostööd tegema. stabiilsus ja kasvupakt on üks äh, aspektidest, mis kõige enam on aidanud meie äh, majanduspoliitikate koordineerimise vajadust. see peab olema aktiivne ja efektiivne, me peame, see peab olema suunatud jätkusuutliku majandusarengu suunas. seda peame me kõik jagama, see peab garanteerima töö, suurema tööhõive. loodetavasti Euroopa Komisjon teeb õige pea häid ettepanekuid selles suunas. me ei tohi mõelda ainult repressioonide peale, peame õppima ehitama, eh, peame ehitama eh, koos ning ma loodan, et härra Barroso, te saate aru sellest, kui vaja on, eh, kui vajalik on Euroopa Komisjoni rolli tõhustada. samuti peame looma adekvaatsed vahendid selleks, et kriisist välja tulla see tähendab finantsstabiilsust eh, ning selle osa, sellealane ettepanek eh, võeti vastu sotsialistide, Euroopa sotsialistide poolt. me peame tõkestama eh, spekulantide tegevust. me peame tunnistama ka seda, et meie rahandussüsteem ei toimi kriisi ajal. kolmandaks, me peame Euroopa solidaarsuskontseptsiooni üle vaatama. kas me liigume ühtse tuleviku suunas või jääme riiklike, riik, rahvusriikide egoismi ükskõiksuse juurde. me ei saa öelda ühest küljest, et me soovime koos elada ja tegutseda ja teisest küljest igaüks eh, jääb tegutsema ise eh, omaette. neljandaks peame finantssfäärile andma selle rolli, mis talle kuulub, järgmised nädalad ja kuud on võimalus, eh, eks meie parlamendile võtta vastu seisukoht väga olulistes õigusloomelistes küsimustes, nagu näiteks kattefondid või eh, finantsjärelevalve. kutsun üles kõik, kõiki institutsioone, et nad käituks eh, vastutustundlikult ja teeks kõik selleks, et Euroopa eh, looks toimiva kontrolli- ja järelevalvesüsteemi, see peaks aitama ka Tobini maksu kasutusele võtmist, et selle viljad aitaks meil selle praeguses raske, sellistes raskes olukorras nagu praegu toime tulla. meie oleme kreeklaste põhilised majanduspartnerid. kui me ei suuda eh, praegustele väljakutsetele, mis on kirja pandud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse, kui me ei suuda ühtset poliitilist agendat paika panda eh, ja kui eh, mõistetakse meie majandused aeglasele kasvamisele, siis see tähendab seda, et ei suuda me ära hoida veel tõsisemaid rünnakuid, raskemini haldavaid rünnakuid meie vastu kui praegune. praegu on mängus meie solidaarsus, meie mõistlikkus ja sellest kõigest sõltub ka Euroopa tulevik, aitäh! suur tänu teile teie panuse eest ja järgmisena saab sõna härra Verhofstadt. Alde esimees. <clears throat> Euh, tänan kõigepealt ma sooviksin öelda no,, et e, üheskoos kõigi kolleegide ja komisjoni presidendiga, et e, olemasolevad, kasutusele võetud vahendid toimivad see hoolimata sellest, et ma alguses äh, peale olen väljendanud äh, muret ja umbusku teatud äh, aspektide osas, ei tähenda seda, et ma ei looda, et me suudame lahendada rünnakute spekuleerimise euro vastu. kokkuvõttes on tegu rünnakute euro vastu, see ei ole ainult rünnak Kreeka vastu või Kreeka eelarveprobleemide vastu, tegu on palju tõsisema probleemiga, palju laiaulatuslikuma probleemiga ma loodan, et kui eh, see küsimus nüüd seitsmendal lahendatakse, et ta osutub ka efektiivseks, sest häda on selles, et meil lihtsalt muid vahendeid ei ole, meil ei ole midagi muud. nii et see peab lihtsalt toimima. me peame seda eh, mehhanismi toetama. kuid lähitulevikus ei ole võimalik sedasama vahendit kasutada, meil on vaja struktuurseid vahendeid, mis toimiks ja mida oleks võimalik kasutada võimalikult kiiresti. loodetavasti seda pole vaja järgmistel kuudel, aga äkki on vaja järgmistel aastatel, sest eh, sellise keeruline olukord võib tulevikus uuesti tekkida ja kui me soovime struktuurseid lahendus, vahendeid tulevikuks, siis eh, tuleb õppida sellest, mis viimase viie kuu jooksul on juhtunud. meil läks viis kuud selleks, et võtta kasutada selle, selliseid vahendeid, kolm kuud selleks, et põhimõtteliselt otsustada ja kaks kuud selleks, et et ähm, tingimused võtta ja seda sellepärast, et otsused langetatakse valitsusvahelisel tasandil ning ma arvan, et esimene õppetund tuleviku jaoks oleks see, et me jär-, toetame komisjoni oma öö, ähm, oma eh, Euroop-, tema euroopalikust lähendusest, eh, sest eh, komisjon pakkus kohe välja euroopalise, üleeuroopalise laenu, mille osas oleks võinud la-, otsus langetada kohe detsembris-jaanuaris, see tähendaks seda, et tule, see tuleks näha juba praegu, see spekuleerimine, mis käib euro vastu, oleks lõppenud olnud. nii et ma loodan, et esimene õppetund viiendal mail, seitsmendal mail on see, et et loodetavasti praegused vahendid toimivad, kuid tulevikus me palume, et komisjon esitaks omapoolse lahendusega üle Euro euroopalise laenuga, mis võiks koheselt äh, peatada eurovastase spekulu-, spekuleeriseeri-, spekuleerimisega. sest see puudutab kogu meie äh, süsteemi, see puudutab likviidsust. ei ole võimalik lahendada olukorda, äh, kus valitsus valitsusel konverentsil, kus kuusteist riigi, kuusteist rahvusparlamenti peavad jah ütlema. kui komisjon on hakanud ettepanekuid tegema, siis teine õppetund võiks olla see, et meil on vaja <laughs> struktuursete reformide läbiviimist. see on äh, äh, Euroopa, seda annaks Euroopa Valuutafondi, see oleks selline võimalus, võimalus, abivahend, mida saaks koheks kasutusele võtta ning samuti oleks meil vaja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, mis oleks palju jõulisem oma iseloomult kui see, mis praeguseks hetkeks paberile on pandud. ning äh, mis puudutab noteerimis- agentuure, siis need toimivad natuke nagu ilmajaam. meil oleks vaja sellealast e, initsiatiivi Euroopa tasandil ja lõpetuseks e, on Hispaania e, eesistumise üleskutse finantskontrolli süsteemi võimalikult kiiresti vastu võtta, vabandust, aga meie ei lohista jalgu järel, vaid nõukogu. nõukogu on see, kes on komisjoni ettepanekud muutnud. komisjoni ettepanekud mina ju ka kritiseerisin, kuid ta läks igal juhul palju kaugemale kui see, mida nõukogu välja pakkunud. meie lihtsalt teeme oma tööd ja mul on muide teile hea ettepanek, kui te soovite, et finantsjärelevalve ja et oleks, oleks juba kuu pärast kasutusel, siis võtke kohe vastu ECOFIN-i ettepanekud ja Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, seda oleks võimalik väga kiiresti teha ja see tähendab seda, et finantsjärelevalvesüsteem hakkab kohe toimima. ja ECOFIN-il, kolleegidel ei ole, on muudki teha, kui äh, leida, äh, leiutada võimalusi selleks, et äh, kõrvale hiilida komisjoni poolt vastu võetud dokumendist. aitäh, nüüd sõna rohelistele, härra Konbendit. kolleeg härra president, kallid kolleegid, ma jätkan äh, sellel samal suunal, mida arendas äh, Kiefer Hofstadt. selge on see, et äh, nelja viimase kuu jooksul olid siin erinevad huvid, me eksisime ja sellega andsime hoogu sisse spekulatsioonidele turgudele ja me nüüd äh, peame kõik äh, ise tunnistama seda, et see oli meie eksimus, äh, härra Sarkozy, proua Merkel, kõik ju lugesid ähm, ajalehtedest nende seisukohti. teiseks peame mõistma seda, mida teeb Papandreou valitsus, on tegelikult peaaegu võimatu ettevõtmine ja nüüd pöörduda valitsusjuhtide, finantsministrite ECOFIN-i poole äh, et nemad, ähm, kui nad soovivad samasuguseid äh, reforme läbi viia, kaua see neil võtaks aega, näiteks pensionireformi läbiviimine Prantsusmaal või Saksamaal, kuid nüüd kolme kuu jooksul nõuame Papandreult, et nad, et ta teeks sedasama. ja see on ju täiesti hullumeelne, see, mis toimub praegu Kreekas, äh, härra Papandreule ei anta piisavalt aega, et nad, et ta saaks äh, konsensust üles ehitada. ilma konsensuseta ei, äh, ei ole võimalust lahendusi leida, sest kreeklased ei identifitseeri ennast riigiga. Äh, siin on vastutus jagatud äh, erinevate asutuste vahel, seda kõike mõjutab korruptsioon, kõik erihuvid. ja te näete, kui Hispaanias tulevad esile samasugused probleemid, kuidas see hakkab kõik minema ja samuti Portugalis härra Barroso arvatavasti teab sellest äh, väga palju, kuna ta on sellised valimused äh, kaotanud. mina ise ei ole kunagi valitsus, valimistel kaotanud. kuid meie peame kõik endale võtma vastutuse, me ei pea nõudma võimatut veel mõni aega tagasi räägiti sellest, et äh, soovin oma raha tagasi, I want my money back. ja nüüd räägitakse I want to make money on the back of Greece kui äh, antakse vaenlasele raha kolme protsendiga ja siis äh, Kreekale viie või kuue protsendise intressimääraga, siis see on selgelt äh, kreeklaste arvelt raha teenimine ja see on täiesti talumatu. Euroopa peab võtma algatusi, Kiefer Verhofstadtil oli täiesti nõu, õigus, kui ta rääkis sellest, kuidas peaks sisse seadma solidaarsuse fondi selleks, et kriisijuhtudes tegutseda, kõik kolleegid siin parlamendis, meil on võimalus võtta algatus enda peale selleks, et muuta lepinguid, me ei saa oodata siin nõukogu järjest, nemad on täiesti võimetud mingisuguseid otsuseid vastu võtma. me peame ise välja tulema ühtse parlamendi algatusega selleks, et lepingut muuta, selleks, et meil oleks fond, mis saaks võim-, võidelda spekulatsioonide vastu. Yes we can, let's do it ja nüüd äh, veel midagi, mis puudutab seda nii-öelda pilotaaži, mis toimub Kreekas. Äh, näiteks äh, ka tööhõive küsimused, vaadata seda, millised on need meetmed, mida võetakse Kreekas. nõukogu peaks ütlema Rahvusvahelisele Valuutafondile, et nad analüüsiksid seda, mis toimub Kreekas, sest tegelikult on meil tegemist ju inimolevustega äh, Äh, äh, palgatöölistega ja mitte ainult finantsturud ei peaks äh, dikteerima seda, mis juhtub ja tööhõive direktori, direktoraat peaks samuti siin tulema omapoolsete algatustega välja. ja nüüd üks viimane märkus. on võimalus kaasa aidata Kreeka eelarve konsolideerimisele ja see on välja tule Euroopa Liidu algatusega selleks, et äh, relvastusest loobuda kogu selles regioonis. Kreeka, Türgi, äh, mõlemad äh, nad relvastusest loobuksid, et Vene, vabandust, Türgi väed, et nad tõmbuksid välja Põhja-Küproselt ja me oleme tõesti silmakirjalikud, kui me sellest üldse ei räägi ja siin on tegemist kuue regatiga. maksumused on miljarditesse ulatuvad, samuti lennukid. ja ma ei tea, kas me räägime siin kümnest, kahekümnest või kolmekümnest lennukist. Saksamaa müüs kuus allveelaeva ja järgnevatel ähm, kuudel see kõik jätkub ja me oleme täiesti silmakirjalikud, kui me niimoodi tegutseme, anname neile raha selleks, et nad saaksid meilt relvi osta ja sellepärast ma pöördungi komisjoni poole, et nad tuleksid välja omapoolse ettepanekuga parlamendile ja nõukogule selleks, et äh, relvastusest äh, kõik äh, see relvastus maha müüa, mis viimastel aastatel on Kreeka poolt ostetud ja nii me saaksime toimida vastutustundlikult, nii on meil võimalik äh, Äh, Kreekat toetada. Äh, Kreekal on sada tuhat äh, sõdurit Saksamaal kakssada tuhat, võttes arvesse, et riigis on üksteist miljonit elanikku, ainult sada tuhat sõdurit. ja see on minupoolne ettepanek komisjonile. et palun käituge õiglaselt konserwatyści i reformatorzy e, kollega Dirk Jan Epping. konservatiivide nimel saab sõna härra Jan Epping. E, suur tänu, president, et sõna andsite. mina olen sündinud e, antirevolutsionistiks ja seega ma olen natukene mõõdukam oma esitluses kui härra Cohn-Bendit aga õnneks mul äh, õnnestus äh, lapsena siiski näha tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal härra Konvedinti äh, revolutsionistlikku käitumist, see selleks. Kreeka rahva mured on muidugi täiesti mõistetavad, nii nagu ka laenuandjate mured, sada kümme miljardit eurot on tohutu pakett, kõigepealt räägiti kolmekümne viiest miljardist, siis kuuekümne viiest, siis üheksakümne viiest ja nüüd järsku sada kümme miljardit eurot, see on kosmiline summa ärgem unustagem eh, tõsiasja, et eh, Kreeka on elanud üle oma võimete, pensioniiga viiekümne kolme aasta peal. vaadake nendele meeleavaldustele, sotsiaalsetele rahutustele ka sellest vaatevinklist, eh, see on Euroopa probleem. meeleavaldused Ateenas, härra Konvendid, puudutavad nii sakslasi, flaame, Eh, hollandlasi, keda iganes ja tõesti on nakkusoht. me räägime ometigi olukorrast, eh, mille puhul võib-olla eurotsoonist eh, väljasaatmine oleks olnud õige lahendus, kuid kasvu ja stabiilsuspakett paketi reeglid tuleb ümber kirjutada, sest praegu ei vii see pakett ei stabiilsuse, ei kasvuni ja järelevalve tuleb tagada suurem komisjonil peab olema julgust tagada reeglite täitmine, viimastel aastatel ei ole olnud neil seda julgust. ning tuleb leida ka mingisugune võimalus kuidagi siiski riikide jaoks, kes ei suuda Eurotsoonis hakkama saada, et nad saaksid sealt lahkuda. Euroopa Liidust lahkumise menetlus on ette nähtud, Eurotsoonist aga mitte riigil peab olema võimalus devalveerida oma valuutat, võtta rahvusvaluuta kasutusele, kui tahavad, ja nii võiks probleeme ju lahendada, miks me Lissaboni lepingut äh, ei muudaks äh, ja ei näeks ette ka Eurotsoonist lahkumise võimaluse, nii nagu Euroopa Liidust lahkumise võimalus äh,, see läheb ju, me räägime pidevalt äh, järjest lähemast ühendusest, kuid Kreeka puhul võib-olla on saavutanud see järjest suurem ühendus oma piirid ja me oleme praegu kõik äh, selle järjest äh, sügavama ühenduse pantvangid ja, ja, ja peaasjalikult on need ju meie kodanikud, kes seal pantvangis on. suur tänu, kuue fraktsiooni nimel saab sõna äh, esimees Piski. härra president, kallid kolleegid, muidugi tuleb Kreekat aidata. kuid see niinimetatud äh, päästmispakett äh, on natukene kummaline. kui me vaatame seda, kuidas Prantsusmaa ja Saksamaa on äh, suurjõududena käitunud, nad on jalgu järel lohistanud äh, selle tegevuskava puhul. finantsturud on ilma igasuguse järelevalveta tegutsenud aastaid ja nüüd järsku kõik on jahmunud, et selle eest tuleb ka maksta. ja me peame poliitikute vead kinni mätsima tavakodanikud on need, kes jälle peavad rahakoti avama, mitte pangad, taaskord äh, peavad maksumaksjad kinni maksma finantsspekulantide sahmerdamised ja inimesed, äh, kes äh, on töövõtjad, peavad olema valmis siis oma palkade kärpimisega, nad peavad olema valmis nõustuma valuutafondi paketiga, mis surutakse neile peale. Mehhiko lahe naftalaik on äh, ühtmoodi kriis ja kõik nõuavad, et saastaja peab maksma selle kriisi eest, kuid need äh, kullaotsijad äh, finantsturgudel peavad ka saastajatena maksma. Saksamaal vähemalt ei sunnita pankasid tagasi maksma võlgasid, mis neile on antud Äh, vaid äh, spekuleerivad jätkuvalt äh, euro vastu. kuigi me oleme nõudnud juba aastaid, et selline, sellisele praktikale lõpp tehtaks. nii et meie ettepanek on keelustada igasugune spekuleerimine tuletisinstrumentidega, tuleks kehtestada finantstehingute maks ja taolised meetmed, pangandusmaksud, kindlustusmaksud, kõik peaks võtma kaalumisele. ettepanekuid on tehtud ju mitmeid. muidugi peab Kreeka korra majja saama, nii nagu teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa äh,, Kreeka peaks võitlema korruptsiooniga, maksustama rikkust äh, ning äh, vähendama ka riigisektori kulusid nii nagu härra Cohn-Bendit väga veenvalt ütles, ma olen muuseas nõus kõigega, mida ta selles vallas kõneles ma mõistan neid inimesi, kes on tulnud Ateenas tänavatele meelt avaldama, kuid ma ei saa aru vägivallast ja ma olen nõus kõigi nendega, kes on edastanud kaastunde avaldused tänaste hukkunute perekondadele. liitun äh, nende sõnadega. me peame kutsuma inimesi siiski üles äh, rahule. suur tänu, härra Piski. ja nüüd äh, EFD fraktsiooni nimel saab sõna härra Salavrakos. austatud härra president, suur tänu. me üritame selgust saada selles, mis praegu toimub ja taoliste majandusreformide puhul kannatavad öö, äh, tihti just tavalised inimesed kuid ähm, kärbete ja muude säästu, muude säästupakettide puhul tuleb inimeste arvamusega siiski ennekõike arvestada. ärgem unustagem, et ähm, täna said kolm äh, Saks-, äh, Kreeka töölist surma meeleavaldustel. kriis, äh, mis meid on tabanud, tuli Atlandi tagant ja on täiesti võimalik, et olukord Kreekas läheb äh, ainult hullemaks. poliitiline maastik on täiesti üles küntud ning äh, on tekkinud äh, poliitikute seas, vabandust, Kreeka rahvas on väga negatiivselt suhtumas Kreeka poliitik-, valikutesse rahvasaadikud pole iial olnud nii ebapopulaarsed kui praegu. ja sama arengut näeme me ka mujal Euroopas. kõneaega on mul vähe, seega ma pikemalt ei äh, arutaks siin asja, kuid ütleksin, et äh, meie valitsusjuhid peavad reedel väga kiiresti tegutsema, et leida Äh, vettpidav lahendus ka teiste riikide jaoks. Kreeka on ju ainult esimene äh, probleemidesse sattunud riik Eurotsoonis on teisigi riike, kelle probleemid võivad olla senisest sügavamad. suur tänu, ütleb härra president. ma ei võtnud teilt äh, mikrofoni ära, sellepärast et te olete Kreeka päritolu ja teie sõnad kannavad siin täna suurt kaalu. sõna saab kolleeg Madlener Teil on poolteist minutit. suur tänu, härra president. mina omalt poolt vastaksin härra Verhofstadile ja härra Schulzile, keda küll koda, kojas ei ole. kuid äh, minu meelest nemad äh, kahekesi on selle probleemi kaasautorid räägitakse siin solidaarsusest. tuletan teile meelde, et aastaid on Kreeka olnud Euroopa Liidu vahendite kõige suuremaid äh, saajaid. ja te olete kõik siin sellised äh, suured euroarmastajad, äh, et te olete kaotanud igasuguse võime kriitikaks. me teame, et järgmisena on järjekorras Hispaania. järgmise, eelmise viimase viiekümne aasta jooksul on kaks miljonit, viimase viie aasta jooksul on viis, kaks miljonit äh, illegaalset immigranti legaliseeritud ja sotsialistidest valitsusi on aastaid Euroopa rahadega toetatud ja nüüd on siis maksumaksja see, kes peab jällegi arve kinni maksma. Kreeka peab oma äh, valuuta tagasi tooma, sellepärast et äh, nemad Eurotsoonis olla ei saa ja see peaks olema täpselt sama ka Portugalis ja Hispaanias, kus tuleb ka rahvusvaluuta tagasi tuua. sellepärast, et äh, Euroopa kodanikud keelduvad teie vigade eest maksmast ja sotsialistidest valitsused kukuvad seal kokku ärgem unustagem, et kõik sotsialistide poolt juhitud valitsused saavad Euroopast raha, te istute käed rüpes ja teete mitte midagi. suur tänu, härra Lambrinidis. protseduuriline küsimus. härra president, ma vabandan, et ma siin sõna palun, kuid ma tahtsin öelda härra Salavrakosele, et tema ütles, et kolm äh, inimest sai täna Ateenas äh, surma, kolm töölist, äh, kelle tapsid ko-, äh, ülejäänud töölised, see ei ole absoluutselt tõsi. Need inimesed tapsid röövlid ja kurjategijad, meie töölised pidasid rahumeelset meeleavaldust ja ei ole mitte kellegi surmas süüdi. Need inimesed, kes aga selle kuriteo öö, täide saatsid, Nelle, need on hukka mõistnud äh, peaminister Papandreou ja ka meie parlament, töölised selliseid asju ei tee. Äh, ja selline samm ei esinda sugugi äh, Kreeka töölisrahva arvamust ja ei aita selline tegutsemine kellelgi kriisist välja tulla, veel vähem Kreekal. suur tänu, härra Lambrinidis, selle selgituse eest. ma ei laskuks nüüd sellesse arutellu kuid kordaksin veel kord, et me kõik, Euroopa Parlamendi saadikud, kuid ma eeldan ka, et Euroopa Komisjoni president liitub meie sõnadega, nimelt, et äh, edastame kaastunde avaldused äh, Kreeka rahvale, äh, näitame üles solidaarsust Kreeka rahvaga, Kreeka rahvas on meie sõber ja vastutust kannavad mõlemad pooled nii Euroopa kui ka Kreeka. ka mina olen öö, äh, omal ajal taolist vastutust kandnud. Äh, olin ühe ametiühingu aktivist ja ka peaminister olen ma olnud. ja ma mõistan, millises olukorras täna Kreeka on. ja muidugi ennekõike tuleb mõelda tänaste hukkunute peredele ja omastele ja meie kohus on neid inimesi mälestada. suur tänu selle vastutustundliku debati eest! l'ordre du jour appelle les déclarations du conseil et de la commission sur le dossier europe. 2020. nüüd räägime euroopa strateegiast kahe tuhande kahekümnendaks äh, aastaks ja kõigepealt äh, sõna härra lopez garridole palun.